Uh, aitäh, kolleegid. nüüd jätkame oma arutelu, pärastlõunast arutelu, see puudutab Lääne-Balkanit, alustame komisjoni asepresidendi Euroopa Liidu julgeoleku ja välispoliitika kõrge esindaja sõnavõtuga Euroopa laienemisstrateegia osas Lääne-Balkani suunal vastu võetud otsuse kohta ning arutelu alustamiseks annan sõna asepresidendile proua Mogherinile, palun. aitäh! aitäh, proua juhataja!